loetakse vastuvõetuks, kui saadikute rühm ei esita ettepanekut selle vastuvõtmiseks hääletamise teel. Need olid minu informatsioonilised teadaanned. ja nüüd läheme päevakorra juurde edasi. päevakorra projekt võeti vastu esimeste konverentsil üheksandal septembril valuseks artikkel üks kolm seitse kodukorras päevakorra projekt on teile laiali jaotatud. nagu te teate, on meil ees vägagi oluline töö. möödunud nädalal toimusid volinike kuulamised ning sellel nädalal on meil plaanis hääletamised nende Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide osas. homme on mul kõne, kus ma tutvustan oma poliitilisi prioriteete järgmisteks aastateks samuti on ka komisjoni ähm, hääletus, siis on veel delegatsioonide küsimus, millega me tegeleme täna ja homm- ja kolmapäeval siis G kakskümmend on veel meie päevakorras, nõukogult on tulnud ettepanek ähm, eelarve osas, see tähendab seda, et meie päevakord on äärmiselt tihe. ja ma võtaksin selle järjekorras läbi ma ähm, praegu tegin ainult üldisi märkusi, aga kui keegi soovib midagi konkreetsemalt ähm, ähm, öelda, siis andke märku. esmaspäev, see tähendab täna, kas on kellelgi päevakorraprojekti kohta ettepanekuid esmaspäeva osas? kommentaare esmaspäeva kohta, kas on? sellisel juhul on esmaspäeva päevakord kinnitatud härra Kölnich. Äh, suur tänu, härra president, äh, ma teen väga lühidalt, ma räägin äh, tegelikult seoses fraktsiooni esimeeste konverentsiga vastavalt kodukorrale on nemad need, kes selle paika panevad. meie kodukord näeb ette, et fraktsiooni esimeeste konverentsi koos, koosneb siis teist fraktsiooni esimeestest, aga ka mitteühinenud saadikute poolt peaks keegi olema. praegu aga ei ole meie esindajad äh, sinna nimetatud. me oleme teile kirjutanud ka selles küsimuses ja me oleme valmis teiega kohtuma. me oleksime väga rahul, kui teie, härra äh, president, kutsuksite kokku kohtumise kõiki mitteühinenud kolleegidega vastavalt kodukorrale ja et me saaksime siis valida oma esindaja fraktsiooni esimeeste konverentsile, et me saaksime koos teiega äh, langetada otsuseid parlamendi tööpäevakorra kohta, suur tänu äh,. suur aitäh. selle istungjärgu ajal ma võtan teiega ühendust niimoodi, et see asi korda saaks, aitäh. ma saan aru, et esmaspäeva äh, esmaspäeva kava on kinnitatud, teisipäev, kas kellelgi on teisipäeva päevakava kohta ettepanekuid? ma ei näe, et keegi sõna sooviks teisipäeva osas, järelikult teisipäevane päevakava on kinnitatud, kolmapäev, kas on palun. härra Kohn-Pendit, kallid kolleegid, fraktsiooni esimeeste konverentsil otsustati hääletusega panna päevakorda kolmapäevaks eh, ka komisjoni presidendi kandidaadi üle hääletus. Eh, debatt leiab aset teisipäeva pärastlõunal eh, komisjoni presidendi kandidaadiga. meie teeksime ettepaneku lükata komisjoni presidendi hääletus edasi, seda sellel lihtsal põhjusel, et kahekümne kahe päeva pärast leiab aset Iirimaal rahvahääletus. see rahvahääletus on määrava tähtsusega Lissaboni lepingu heakskiitmisel või tagasilükkamisel. täna ütlevad arvamusuuringud et, et kuuskümmend kaks äh, protsenti iirlastest on valmis hääletama jah me peaksime austama iirlaste hääletust, olgu me siis Lissaboni lepingu poolt või vastu. kuid me, kui me nimetame presidendi ametisse Nitsa lepingu alusel olukorras, eh, kus tegelikult oleks võimalik nimetada ametisse üsna pea hoopis Lissaboni lepingu alutusel president ja komisjon ei ole mõtet äh, seda hääletust kakskümmend üks päeva varem korraldada, oktoobris me teame, milline on olukord. meie äh, ja Poola president on öelnud, et nemad kirjutavad alla äh, Lissaboni lepingule pärast Iiri rahvahääletust. Tšehhi Vabariigi põhiseaduskomisjon on öelnud, et nad äh, langetavad oma otsuse Lissaboni lepingu osas äh, uuesti, äh, nad on nimetanud äh, selle täiesti õiguspäraseks Tšehhi presidendil ei ole praegu muud võimalust ka sellele jah öelda. härra president, kõik see, mis ma räägin, on väga oluline ja ma pea kohe lõpetan nii et äh, Tšehhi Vabariigi presidendil ei olegi muud teha, kui pärast Iiri ja Poola samme seda toetada, nii et mu-, me peame selle hääletuse edasi lükkama, kui me tahame oma tööd parlamentääridena korralikult teha, need on väga olulised küsimused, millest me siin räägime, sek-, sekkub härra president, härra konvendit jätkab, äh, me peame hääletama pärast Iiri rahvahääletust, lükkame hääletused täna edasi ja hääletame järgmisel kuul. Äh, härra Kohn-Bendit ütleb härra president Panie przewodniczący, e, ja nie chciałem. härra Kombendit. ma ei tahtnud sugugi, e, et tekiks olukord, kus ma olen sunnitud teie mikrofoni välja lülitama, kuid nagu te teate, üldiselt antakse saadikule ühe ettepaneku toetamiseks üks minut, te rääkisite e, pea kaks minutit kuid ma tahaksin kõikidele uutele saadikutele eh, teid eeskujuks siiski tuua, vanemaid liikmeid, nii et pidage oma kõneajast kinni, eriti fraktsiooni esimehed, ma ei katkestanud teie sõnavõttu, kuid tulevikus palun siiski pidage kinni kõneajast. ja sõna nüüd eh, saab härra Schulz. Eh, suur tänu, härra president. president, minu kolleeg härra Cohn-Bendit esitas äh, täna siin ettepaneku, mille meie fraktsioon tõstatas eelmisel nädalal toimunud fraktsiooni esimeeste konverentsil, me astusime selle sammu sellepärast, et äh, meie meelest on samuti Iiri rahvahääletus äh, määrava tähtsusega. kuid äh, tegelikult ei räägi me siin ju täna sugugi iirlaste hääletusest praegu ei ole lihtsalt õige aeg komisjoni kokku panna. muidugi on Euroopa Liit äh, seadustel põhinev äh, ühendus, äh, me vastame õigusriigi põhimõtetele ja me peame järgima seadust. täna on Euroopa Liidus kehtiv seadus, Nitsa leping, meil ei ole alternatiivi, me peame komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramisel lähtuma siiski sellest lepingust. kui Euroopa Liidu Nõukogu tahab eh, nii nagu konvendid kasutada Lissaboni lepingut eh, komisjoni koosseisu nimetamiseks, siis tekib olukord, kus eh, praegu tuleb praegu valitakse siis ära komisjoni president, kui hääletus peaks kolmapäeval toimuma vastavalt Nissa lepingule, kuid tema komisjoni kolleegium hoopis Lissaboni lepingu alusel sellest näitest piisab selleks, et äh, näitlikustada seda, millise kaose on korraldanud meile Euroopa Liidu Nõukogu. ja sellepärast oleme meie samuti arvamusel, et see hääletus tuleks kolmapäevast edasi lükata. Äh, härra president sekkub ja palub peatada. aga härra Schulz jätkab, äh, härra president ütles, et mul on kaks minutit, ärge olge kitsi. meie oleme arvamusel, et see hääletus tuleb edasi lükata, kuid sugugi mitte nendel põhjustel, mille tõi välja härra Cohn-Bendit, nii et me seda ettepanekut toetame, aga teistel põhjustel, suur tänu. Teraz chciałbym, żeby ktoś z Państwa się wypowiedział przeciw. Rozumiem, że zgłosił. Suur aitäh, härra Schulz. daamid ja härrad, kas keegi võiks nüüd selle vastu rääkida? härra Taul on vist, kui ma ei eksi, sõna palunud ja palun pidage kahest minutist kinni. Premièrement, non, même pas deux minutes. Premièrement aitäh. ma ei saa aru härra Cohn-Benditit. sellisel juhul oleks ta pidanud taotlema, et parlamendi valimine eh, toimuks hiljem. ja ma ei ole siin midagi lihtsalt taevast võetud rääkinud Nitsa leping kuulub kohaldamiseni, kohaldamisele seni, kuni on jõustunud Lissaboni lepe ma paluksin ka selle, seda, et enne kui me hakkame hääletama härra Barroso kandidatuuri osas, et me peaksime reeglitest kinni. me peame ikkagi järjekindlad olema. meil on komisjon ju olemas, ma palun et nõukogu pärast teise oktoobri valimisi ähm, siis läheks edasi, äh, kui õige aeg on küps Lissaboni leppega. ehk siis me läheme Lissaboni leppe alla ja, ja siis saame edasi hääletada. küsimus on lihtsalt järjepidevuses, me peame seaduse järgi äh, käituma ja meil on finantskriis, meil on vaja funktsioneerivat ko-, komisjoni, peale selle on tulemas veel Kopenhaageni ähm, kohtumine ja nagu te teate, kulub pikka aega, enne kui komisjon funktsioneerimisvõimeliseks muutub. nii et sellepärast minu fraktsioon palub, et me hääletaksime re-, kolmapäeval presidendi poolt. aitäh. aitäh, härra Taul nüüd oleme kuulnud sõnavõtte selle poolt ja vastu. reeglid on sellised ettepaneku ähm, mm, hääletamise osas ja panen nüüd ettepaneku hääletamisele. see on roheliste ähm, ja Euroopa Vabaliidu fraktsiooni ettepanek, niisiis hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? aitäh, hääletamine on lõppenud kolmsada üheksakümmend seitse hääletas, sada kolmkümmend viis poolt, kakssada nelikümmend kaheksa vastu, neliteist erapooletut. seega ettepanek on tagasi lükatud. kas keegi soovib sõna? palun, proua. Veronika de Kaiser Äh, ma hääletasin, aga minu äh, masinal midagi ei toimunud, tul-, tuli ei läinud põlema. kas te hääletasid poolt või vastu, võite meile kohe öelda? poolt või vastu, proua de Kaiser? poolt. väga hea. Äh, paneme siis kirja selle Veronik de Kaiser, teie hääletasite poolt, seega valimistulemus ka muutub arvuliselt. igal juhul äh, roheliste ettepanek on tagasi lükatud, kas keegi soovib veel öö, äh, sõna? suur tänu. härra Saier ei, mina ei ole härra Saier, ütleb kõneleja, ta istub seal teisel pool saali. aga igal juhul mul on täpselt seesama probleem minu äh, hääletusmasin ei tööta ja hääletaksin hea meelega vastu, aga see ei olnud üldse võimalik. Äh, suur tänu selle eest, äh, suurepärane. see tähendab seda, et viigis oleme. siis, kallid kolleegid, tundub, et on veel märkusi. kes soovib sõna üksteist, palun ka minu hääletusmasin ei töötanud, hääletaksin vastu. Rozumiem, no będziemy jak w meczu ligowym. nagu ma aru saan, me hakkame siin nagu jalkat mängima, kaks-üks on seis praegu. aga hääletustulemusi see kõik ei muuda, mõistate mind, kolleegid, loodetavasti, härra Stööli. Teie masin ka vist ei töötanud, härra Stööli, jah? jah ütleb härra Stööli. härra president, minu masin ka ei töötanud ja mina tahaksin hääletada selle ettepaneku poolt. no hea küll, paneme kirja poolt daamid ja härrad, kallid kolleegid. ma nüüd langetan siin otsuse. mul on õigus selliseid otsuseid langetada parlamendi presidendina. nimelt, kuivõrd selge enamus äh, hääletas antud ettepaneku vastu, kuid üsna palju kolleege on palunud sõna ja ma kujutan ette, et peaasjalikult sellepärast öelda, et nende hääletusmasinad ei tööta paluksin ma teil saata kirjalikult äh, oma otsus ja paneme siis teie hääle lõpptulemuste otsa, lõpptulemus äh, küll arvuliselt äh, võib mõneti muutuda, kuid hääletustulemus kui selline ei muutu, ei ole võimalik nüüd enam, et selguks, et otsus oli teistpidine kolmapäeva kohta rohkem kommentaare ei ole, seega on see vastu võetud, neljapäev. kas kellelgi on neljapäevas äh, päevakorra kohta kommentaar, kui ei, sellisel juhul on äh, terve osaistungjärgu päevakord vastu võetud ja nüüd, kallid kolleegid, võime edasi minna juba meie äh, päevakorra esimese punktini ja sõna saab härra Pitella, kes võtab juhtimise üle. Care colleghe, cari colleghi, buonasera a tutti. Lugupeetud kolleegid, tere õhtust kõigile. Meie järgmine päevakorrapunkt on hääletus otsuse ettepaneku üle delegatsioonide arvulise koosseisu kohta